aluslepingutes. Si vous vouliez bien gagner vos places, s'il vous plaît. Pour me... Palun teil võtta istet. praegu tahaks ikkagi koos jätkata nüüd selle tööga, mida me siin teeme. ja ma tahaksin teile rääkida ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ja selle küsimusega on seotud mitu erialakomisjoni, kes on eelarvekomisjonile öelnud, et meie ka esitaksime oma arvamuse resolutsiooni äh, eelnõu kohta ja praegu on olukord kogu maailmas väga keeruline poliitika on muutunud, julgeolekuolukord on muutunud, see puudutab nii NATO-t kui ka ameeriklaste üldist tahet sekkuda, kui midagi peaks juhtuma. see, mis USA-s oli enne, on, USA olukord on absoluutselt muutunud ja seetõttu on meil tõesti vaja Euroopa Kaitseliitu ja selline mõte on välja pakutud see tähendab seda, et me peaksime äh, ühtselt äh, seda ka rahastama, rahastamine on võtmetähtsusega olukord ja meil on äh, vaja ette näha selline vastastikune mehhanism, mida saaks siis ühiselt kasutada ja mida tuleks ka ühiselt rahastada, kulud tuleb ära jagada. kui see meil õnnestuks, oleks meil olemas täiesti töökorras instrument. ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika maksab vähemalt kakskümmend kuus miljardit eurot aastas, võttes arvesse seda, millised on meie vajadused ja eh, millised on turutingimused. see tähendab ka seda, et äh, meil on vaja just nimelt eelarve abil näidata, et Euroopa on ühtne ja on solidaarne ja et meil õnnestub tugevdada ja läbipaistvamaks muuta ka ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamist. selleks aga on vaja teenamehhanismi üle vaadata ja seda tugevdada, meil on vaja suurendada kulutusi, meil on vaja rohkem ühiselt rahastada Euroopa ühiseid missioone peale selle tuleb paika panna alalise struktureeritud koostöömehhanism PESCO ja artikkel nelikümmend üks lõige kolm Euroopa Liidu lepingust annab selleks ka õigusliku aluse. see tähendab seda, et meil, meil on vaja ühtset lõimitud lõimitud tegevuskava, meil on vaja rohkem ettevalmistavat tegevust ja ähm, meil on siis vaja äh, kokku rohkem äh, kaheksakümmend miljonit äh, eurot. ma loodan, et liikmesriigid leiavad kiiresti ja võima-, võimalikult lihtsalt siis võimaluse see raha ette näha. Euroopa Liit peab omama ühtset eelarvet äh, ka sõjaväelises plaanis, meil on vaja rahastada missioone, on vaja rahastada teadusuuringuid, äh, on vaja rahastada integreeritud sõjalisi jõude, ühtset äh, kaitsestruktuuri ja nii edasi. ja see tähendab seda, et meil on vaja luua Euroopa kaitsekulutuste fond, nagu komisjon on leidnud ja seda fondi tuleb rahastada ka uutest täiendavatest assigneeringutest just nimelt täiendavatest. ma tervit-, on härra Danšani, kellele ma annan ka sõna. Pour... aitäh, härra esimees, aitäh mm, selle arvamuse eest. Te tuletasite, rääkisite nende põhijoontest ja kahjuks äh, Äh, välissündmuste äh, surve all äh, hakatakse liikmesriikides ja Euroopa institutsioonides rohkem järele mõtlema nende, selle vastutuse üle, mis meil on selleks, et tagada omaenda julgeolekut, et me pidevalt ei sõltuks teistest. ja seetõttu olete te siis ka rääkinud siin äh, strateegilisest autonoomiast, millest nüüd räägitakse ka mujal, muuhulgas ka nõukogu dokumentides. mulle tundub, et see on väga oluline, sellest oli pikalt juttu juba olnud parlamendi dokumentides, aga nüüd ka nõukogu ja komisjoni dokumentides kohtame me seda mõistet, ma arvan, et me peaksime seda rõhutama ja selles osas, mida te siin rääkisite, ma arvan, et väga oluline on rõhutada seda asjaolu, et meil on meie käsutuses äh, instrumendid, mis äh, mm, tuge, tulenevad Lissaboni lepingust, äh, Lissaboni lepinguga rõhut-, tugevdatakse mõningaid eelarvelisi mehhanisme, meil on ka põhiseaduslikud mehhanismid ja operatsioonilised mehhanismid, mis Lissaboni lepingus on olemas, aga neid ei ole kunagi kasutatud ja äh, sellepärast need tekstid, mida me võtame vastu sel aastal parlamendis äh, teistes komisjonides, me nõuame seda, et äh, rakendataks täielikult Lissaboni lepingut, me oleme juba teinud väga suuri edusamme. mul on äh, kaks väga väikest märkust selle teie teksti kohta, mul on veidi kahtlusi selles osas, mis puudutab ähm, neid Euroopa mittetegutsemise kulusid äh, ma lugesin äh, raportit, mis on selle hinnangu aluseks, ma ei ole veendunud, kui äh, hästi see nüüd läbimõeldud on, et äh, kui suured on Euroopa tasandil mitte tegemise, tegutsemise kulud kaitsesektoris, sest tegelikult ei ole Euroopa tasandil kunagi tegutsetud ja nende kulude puhul on tegemist äh, hinnangutega, mida, mille puhul ei ole arvesse võetud kaitsevaldkonna eripära ja Euroopa tasandil mitte tegutsemise kulud, et praegu on kaks kolmandikku äh, liikmesriike, kellel on valida Euroopa ja Ameerika relvastuse, varustuse vahel, kaks kolmandikku neist ostavad Ameerika varustust ja näiteks üks hiljutine liikmesriik tegi sellise otsuse ja selle otsusega ohustab äh, Airbusi helikopteri valdkonda. nii et äh, Euroopa tasandil mittetegutsemise kulusid äh, on kaitsevaldkonnas väga raske kvalifitseerida ja hinnata, nii et me võime aga kokku leppida selles, ma esitan ka omapoolseid ettepanekuid, et me kindlasti võiksime ühiselt äh, tegutseda ka, äh, teadusuuringute ja tehnoloogia vallas ning teine väike märkus puudutab ühte väljendit, äh, lõimitud kaitsejõud ma arvan, et äh, me võime väga palju edasi liikuda selleks, et äh, ühendada kõiki oma toetusstruktuure. kui tegemist on äh, operatiivjõududega, lahinguüksustega, siis ma ei ole kindel, kas me täna oleksime Euroopas võimelised, võttes arvesse, millised on meie otsuste langetamise struktuurid, kas meil tõesti saaksid olla lõi-, lõimitud äh, sõjaväejõud, et kui ähm, meil oleks sellised asjad, siis meil on vaja ka neid äh, rules of engagement, te teate, et need on väga erinevad, kas need on, peaksid olema siis Prantsusmaa omad või peaks olema tegemist Saksa omadega, kus on ta, väga range parlamentaarne kontroll, ähm, mõlemal on oma ajalugu, oma legitiimsus, oma allikad, ma arvan, et see tähendaks väga ambitsioonikat kvaliteedihüpet kui äh, võrreldes praeguse olukorraga, nii et need on kaks väikest märkust, mis mul selle teksti kohta on, ma tulen mõningate omapoolsete märkustega välja, aga ma arvan, et tegemist on suurepärase alusega ja meil, meie mõtmed on väga suures osas ühte langevad. aitäh, härra Donjon ja härra Kaier, palun. Ähm, aitäh, ma ei taha siin varjata, et äh, ma olen veidi mures selle asja üle, mida me siin arutame. eelarves, mille eest mina vastutan, on meil otsustatud ettevalmistatud meede, kus on väga piiratud summad esialgu, aga juba praegu on küsimus, et kas äh, selles eelarvekategoorias, kus sellised katseprojektid peaksid toimima, kas meil on piisavalt vaba, vabu vahendeid selleks, et seda rahastada? Neid on olnud võimalik leida. aga ma jälgin murega, et väliskomisjonist ja julgeolekupoliitika allkomisjonist ikka ja jälle tulevad ettepanekud, et võiks järjest rohkem edasi arendada Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ja et need lõikud nendes tekstides, kus käsitletakse rahastamist, et need on sõnastatud väga meelevaldselt. me just rääkisime tund aega sellest, kuidas me saaksime hinnata nõukogu ettepanekut, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku muutmist ja ma arvan, et selles osas me oleme kõik ühel meelel, et täiendavat raha täiendavateks poliitilisteks meetmeteks meil selles eelarveraamistikus tegelikult ei ole. ja ma näen, see äh, parlamendi kolleegide puhul, kes äh, ei tegele igapäevaselt parlamendi rahaasjadega, et need äh, nõudmised, mis puudutavad rahastamist, on vägagi kaugele minevad. härra Danjon, te just rääkisite võimalusest, võib-olla ma ei saanud teist päris või oli, võib-olla rääkis sellest hoopis esimees Artüi, aga jutt oli sellest, et äh, varsti, võib-olla järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal, aga ma ei tea täpselt, millal, võiks viissada miljonit äh, minna Äh, teadusuuringute, äh, teadusuuringuteks, aga meil praegu seda raha ei ole. Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, rahastamine praeguses programmperioodis ei näe üldse relvastuse alaseid uuringuid ette, see ei ole üldse võimalik. me peame ootama ära järgmise mitmeaastase finantsraamistiku selleks, et see üldse võimalik oleks ja siis tekib ikkagi see poliitiline küsimus, et kas ma tahan sellest rahast, mis mul teadusuuringute poliitikaks ette nähtud on, mida ei ole väga palju, kas ma tahan sellest rahast viissada miljonit eurot ja mis on äh, praegusest äh, kaitse-eelarvest umbes kümme-viisteist protsenti, kas ma tahan selle äh, tõesti näha ette relvastusuuringuteks, kui me siin äh, kojas alati ütleme, et vaja on innovatsiooni edendada, jah, relvastusega seotud teadusuuringud võivad äh, tähendada innovatsiooni, seal on ka mõningaid spin-up'e, aga kokkuvõttes on äh, tegemist siiski mitte eriti produktiivsete teadusuuringutega, sellepärast et tank on ikka tank, see ei ole mingi investeerimise Äh, see ei tähenda investeerimist asjadesse, millest lõpptulemusena kasu oleks, nii et täiendavad vahendid, väga tore, aga me peaksime sellega ühemõtteliselt nii välja ütlema ma olen äh, sõnastanud ühe muudatusettepaneku teie arvamuse kohta, kus äh, on see selgelt välja toodud, sest minu arvates see sõnastus, et Euroopa Kaitsekulutuste Fondi jaoks on vaja täiendavaid vahendeid see on juba üsnagi, see jätab tähelepanuta need viissada miljonit äh, teadusuuringute jaoks nõutud, äh, nõutud raha. et ähm, siin tuleb kindlasti ka poliitilist äh, vastupanu, kui me ütleme, et me laiendame, siis kui me ütleme järgmine kord, et me laiendame teadusuuringutele ette nähtud rahastust selle viiesaja miljoni võrra, siis minugi poolest. me peame aga siin kojas alati äh, Äh, lähtuma sellest, et iga komis-, komisjonis äh, selles osas, mis puudutab äh, teadusuuringute rahastamist sõnastatakse muudatusettepanekuid lähtudes sellest loogikast, et ma olen nüüd radikaalsem kui eelkõne, minu eelkäijad ja näitan, et me tõesti tahame edendada teadusuuringuid ja siis me peame tõesti paika panema, et mida me peame järgmisena tegema ja kes selle kõik kinni maksab ma olen väga mures selles osas, et kui parlament õigeaegselt selget seisukohta vastu ei võta, et nõukogu ja, ähm, sellisel kujul, nagu me, me, nad seda tavaliselt teevad ähm,, näiteks kaitseministrite nõukogu äh, ütleb, et äh, need rahad peavad tulema Euroopa Liidu eelarvest, siis äh, siin saalis olijad kindlasti ei arva seda, et need rahad peaksid tulema Euroopa Liidu eelarvest see küsimus, kuidas rahastatakse tulevast äh, kaitsepoliitikat, äh, selles äh, osas on kindlasti vaja veel väga palju energiat ja väga palju energiliselt tegutseda. härra Sarvamaa, palun. suur tänu, üks lühikene märkus. ma olen küll üldiselt täiesti nõus sellega, millest me praegu siin räägime aga meil on peaaegu liiga hilja sel teemal ärgata ja kontroll oma julgeoleku üle enda kätte võtta. aga üks poliitiline tähelepanek selle kohta, mida ma nüüd kuulnud olen. kui teie või ükskõik, kõik, kes meist on mures Atlandi-ülese ühenduse pärast, sest minule teeb see muret, mina toetan Atlandi-ülest eh, julgeolekuühendust ja kui see meile muret teeb, siis me peaksime olema väga ettevaatlikud selle üldise tooni osas, mille me tulevastel kuudel ja aastatel paika paneme. sest eh, see olukord praegu on, nagu te teate, väga haavatav, eriti arvestades seda, mis Ühendriikides viimasel ajal toimunud on seega me ei taha välja saata ameeriklastele sellist sõnumit, et me oleme valmis ise oma julgeoleku eest hoolitsema, sest äh, on selge ju, et me ei ole selleks valmis. selline poliitiline tähelepanek siis, aitäh. aitäh, sõna saab härra Donando. suur tänu paljud äh, komisjonid ütlesid juba, komisjoni liikmed ütlesid juba enne Trumpi valimist, et äh, kaitsepoliitika muutub Euroopas keeruliseks äh, seoses Trumpi valimisega ja me oleme tegelikult sellest ju korduvalt rääkinud kui me nüüd täna selle küsimuse juurde tuleme, siis äh, tuleb lihtsalt tõdeda, et jah, me tahame minna julgeoleku, ühtse julgeoleku alal kaugemale ja see on ju hea, aga samas on õige ka küsida, kust me selle raha võtame, sest eelarve eraldis, äh, mis on vaja, äh, see on väga suur. samas see, mis me eelarvest maksame, peab vastama meie kaitsepoliitikale meil on vaja mõelda, kas me kasutame siis Euroopa Liidu ressursse või liikmesriikide omi või mingit kombinatsiooni, aitäh. ma tervitan nüüd äh, Myanmari parlamendi delegatsiooni, kes on täna tulnud Euroopa Parlamenti ja ma tervitan äh, nii selle delegatsiooni äh, esimeest kui kogu delegatsiooni. Soyez les bienvenus me soovime teile tere tulemast. jah, ähm, õigus ja, ja raha peavad äh, kombineeruma selliselt, et äh, me saaksime täita üldist huvi ja tuua kasu äh, kogu ähm, maailmale kogu Euroopa Liidule. me peame tõesti need panused tegema selleks, et meie tulevik oleks parem ja meil on seda küsimust juba käsitletud finantsraamistikus aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, aga lisaks on meil ka Lissaboni leping, mis annab meile võimaluse, mida me siis täna tahaksimegi kasutada. härra Danšan tahab uuesti sõna, palun. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin lihtsalt meelde tuletada, et olla täpne härra Gaier rääkis, härra Gaier rääkis siin sellest, et meil on eelarve osas ebakindlus ja ma nõustun temaga, me ei tea ju tegelikult, mis tulevikus juhtub, see on täiesti arusaadav mure ja Euroopa Parlament seetõttu peab uurima kõiki võimalusi, kust seda raha saada, kas kasutada liikmesriikide raha, ühenduse raha, mingit kombinatsiooni, kõiki variante, mille, mis, millest on võimalik rääkida, me peamegi arutama. mis puudutab terminoloogiat, siis on üks väike tähelepanek. kui me räägime teadusuuringute alastest kulutustest, siis kaitsevaldkonnas saab silmas pidada ainult kaitse teadusuuringutega seotud kaitsekulutusi, mitte ka relvastamis. kui, kui te ei saa rääkida tingimata relvastusest, näiteks kui me siin mõtleme, et on vaja rahastada droone või kiire arstiabi andmist, siis siis eh, tegelikult ei ole õige öelda, et Euroopa ühenduse rahast Euroopa Liidu rahast rahastatakse ainult konkreetset lahinguvarustust, see äh, küsimus on ikkagi keerulisem ja teadusuuringute programm on ka keerulisem, seda tuleb arvesse võtta. aitäh selle selgituse eest. ja meil on igal juhul vaja strateegilist autonoomiat, võttes arvesse seda, milline on praegune äh, rahvusvaheline olukord ja kuidas see areneb. tõepoolest, meil on vaja ka leida sobiv sõnastus. ja on ka selge, et praegusest eelarvest ei ole meil võimalik leida kõiki vahendeid kõikide olemasolevate väljakutsete seljatamiseks me aga hakkame varsti ka ette valmistama uut mitmeaastast finantsraamistikku ning seda välja kujundades tuleb kindlasti arvesse võtta julgeoleku ja kaitsealaseid küsimusi. ma loodan, et teised riigid, näiteks nagu USA, ka tegelevad ähm, sõjaliste, et ka nemad ju tegelevad uuringutega, kuid samas on vaja rohkem mõelda. samas on kõikidel sõjalistel otsustel mõju ka tsiviilelanikkonnale ja, või tsiviilelemendile ja seetõttu me peame mõtlema omalt poolt, mida meie peaksime tegema. võib-olla peaksime me mõtlema näiteks Prantsusmaa näitele, kus on toimunud detsentraliseerimine Limousine'i regioonile anti ülesanded ja anti ka ressurss nende ülesannete teostamiseks. ja see tähendas seda, et töö iseenesest jätkus samamoodi nagu enne. sellega me siis praegu selle päevakorrapunkti lõpetame muudatusettepanekud kuueteistkümnendaks detsembriks, meie hääletame siin kahekümne viiendal jaanuaril ja ähm, täiskogu istungile jõuab äh, see arvamus kolmeteistkümnendal märtsil. proua Manka, samal teemal. Äh, v oblasti, v oblasti. suur tänu, räägin mõne sõnaga ühiste kaitse, ühise kaitsetegevuse rahastamisest me ju ei tea, meil võib-olla ei lähegi tarvis nii palju lisaraha, võib-olla piisaks ainult sellest, kui me tagame, et Äh, riigid koordineerivad paremini oma senist tegevust ja vastavalt äh, praegustele hinnangutele on võimalik kolmkümmend viis kuni sada viiskümmend miljardit eurot aastat, äh, aastas kokku hoida ja see on ju tohutu rahastus. mis puudutab nüüd seda, siis kui ähm, me, meil on praegu üks hoone, kuhu tulevad kokku kõik diplomaadid ja see tähendab seda, et me oleme oma hooneid hästi kasutanud ja ei ole väärkasutanud avaliku sektori raha. sellega äh, peab aga härra esimees selle päevakorrapunkti kokku võtma ja siit ruumist lahkuma teisele kohtumisele. tänan teid koostöö eest. Thank you. <clears throat> Okay, dear colleagues, let's kallid kolleegid, jätkame, järgmine päevakorrapunkt meie päevakorras käsitleb Euroopa majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastat, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsi ja härra Denano on siin raportööriks palun. aitäh. tõepoolest, see raport on tulnud väga kiiresti, aga siin on kindlasti väga olulisi as-, aspekte, me oleme juba asju siin ka arutanud. täna see küsimus, et kas majandus taastub, see on väga oluline Euroopa Liidu jaoks ja Euroopa Parlament peab avaldama surveks selleks, et Euroopa parla-, Euroopa Liidul oleksid eelarvevahelised, eelarvevahendid olemas selleks, et toetada sellist majanduslikku arengut. siin on ähm, toodud välja kõik need tagajärjed ja arutelud, mida meil on vaja, et kas ei oleks äh, mõistlikum kergendada liikmesriikide olukorra, eelarvelist olukorda, rohkem ühiselt kasutada ressursse. loomulikult inimene võib olla stabiilsusmehhanismi vastu, aga komisjon ise hakkab mõtlema sellele küsimusele, aga mis puudutab selliseid küsimusi, kuidas eh, ühiselt tegutseda ja Euroopa kaitsepoliitika koostöö, mulle tundub, et vaja on äh, mõelda sellele, kuidas me suudaksime välja kujundada mingisugused ähm, konvergentsi kriteeriumid ja mis puudutab äh, käibemaksu, tollimakse ja nii eda-, ja nende kogumist, äh, siin on liikmesriikidel väga palju tegutsemisruumi selleks, et vältida käibemaksupettusi ja vaja on rakendada kõiki äh, vahendeid, mis võimaldaks võidelda käibe-, pettuste vastu, maksupettuste vastu äh, Äh, äh, Luksemburgis on tõlmit-, sõlmitud alates Luksemburgi leketest sada seitsekümmend kaks täiendavat äh, täiendavat maksude alast kokkulepet, nii et see kõik puudutab meid väga palju ja mis puudutab majanduskasvu siin, öeldakse, et majanduskasvu tase ei ole eba, ei ole piisav ja et meil on vaja äh, Ehm, luua töökohti selleks, et noortel oleks äh, väljavaateid, vaja on äh, edendada avalikke ja erasektori investeeringuid, ma rõhutan mõlemat aspekti siin ja see võimaldaks väikeettevõtetel äh, ro suuremat rolli mängida majanduselus. ja rahapoliitika on samuti väga oluline tahtsin äh, seda ka, eelarvepoliitika on väga oluline, tahaksin rõhutada veel ühte teemat, millega me oleme tegelenud, nimelt äh, struktuurifondid ja mm, mm, mm, makromajanduslikud tingimused, ma ei arva, et me saaksime jätkata nii, nagu seni on tehtud Portugali puhul, selleks, et oleks võimalik struktuurivahendeid äh, kasutada edasi ja meil on olemas lahendusi ka euroala jaoks, me peame neid ühiselt arutama. ma olen äh, valmis võtma vastu kõik muudatusettepanekud, mille, mida kolleegid teevad, ma arvan, et meie komisjon võiks äh, anda tõesti väga asjakohase arvamuse Euroopa poolaasta kohta, aitäh um,. The... suur tänu, härra Tänano, nüüd on äh, sõna härra Olli, palun. suur tänu, kallid kolleegid. iga-aastane majanduskasvu analüüs aastaks kaks tuhat seitseteist rõhutab äh, Euroopa Liidu põhilisi majanduslikke prioriteete ning annab liikmesriikidele suunised järgmiseks aastaks vastavalt äh, kolmesambalisele strat-, strateegiale. konsolideerimine, investeeringud ning tuuakse välja mitmed positiivsed sammud Euroopa Liidu jaoks, mille põhjal jõuamegi järelduseni, et kahe, pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat on Euroopa Liit majanduslikult taastumas. aga sellest hoolimata on majanduskasv jäänud napiks all ja alla äh, prognoositu ja võime oodata, et majanduskasv aeglustub järg-, eh, tulevastel aastatel veelgi, veelgi seda mitmete negatiivsete faktorite tõttu, vähesed investeeringud, energiahinna tõus, negatiivsed eh, tendentsid, eh, trendid maja, maailmamajanduses ning aeglane majanduskasv arengu tärkavates majandustes. ja see mõjutab kõik Euroopa Liidu makromajanduslikku olukorda ja seetõttu juhiksin teie tähelepanu mõnele aspektile, mis võivad oluliselt mõjutada Euroopa Liidu sisest majandusarengut. esiteks, mis puudutab Euroopa investeerimiskava. hoolimata sellest, et äh, tootlus on osutunud positiivseks, tuleks siiski see sektor restruktureerida, kuna selle, äh, sellest ei piisa pikaajalise majanduskasvu tagamiseks ja investeeringud tuleb äh, jagada nii, et sellest saaksid kasu rohkem liikmesriike ning teiseks eh, Euroopa Keskpanga ebaharilik majanduspoliitika, hoolimata kõigist nendest eh, jõupingutustest, mis on tehtud, on toonud kaasa eh, väga väikese majanduskasvu, inflatsioon on jäänud prognoosidust väiksemaks ning just seetõttu peaksime äh, Äh, kavandama ka kvalitatiivseid piiranguid. aga kui põhjus inflatsiooni eesmärkide mittetäitmiseks äh, on see ning me ei saa saavuta oma majanduskasvu prognoose, siis me peaksime koordineerima paremini oma majanduspoliitikat. ning kolmandaks, me peaksime toetama kapitaliturgude liidu lõpuleviimist me peame saama üle killustunud turust ja selle põhjustatud piirangutest just Euroopa pangandussektoris. me peame toetama pankade investeeringuid, integreerituma pangandusturuga, pangandusliiduga ja kasutama, mobiliseerima rohkem kapitali Euroopa Liidu siseselt. selleks, et noorte töötuse probleemiga paremini toime tulla, peaksime kaasajastama noorte haridus- ja koolitussüsteeme, kutseõppesüsteeme selleks, et noored oleksid tööjõuturul konkurentsivõimelised, neile tuleb anda põhioskused, aga neile, need peavad äh, hõlmama ka tehnilisi ja ettevõtlusoskusi vä-, ja seda väga kõrgel tasemel. ning lõpetuseks selleks, et majanduskasvu suurendada ja tööhõivet samuti suurendada, peaks äh, eemaldama kõik need takistused, mille, mis on senimaani veel ettevõtluses. me peame tutvustama lihtsustatud kaasaegse äh, maksusüsteemi, see piiraks äh, maksudest kõrvalehiilimise äh, võimalusi ning selle abil saaks tagada piisavalt ressursse nii liikmesriikidele kui liidule üldiselt, aitäh. suur tänu, madam proua Maletitš, palun Thank you very much, Chair uh.... suur tänu. Uh, tänan raportööri ja õnnitlen samuti teda tehtud töö eest. tahaksin rõhutada, et iga-aastane majanduskasvu analüüs aastaks kaks tuhat seitseteist ja ka üldiselt on väga oluline poliitikadokument ning see on aluseks äh, Euroopa poolaasta algatamisel, aga tegemist on väga olulise dokumendiga, mida peaksime kõik arvesse võtma oma riik, siseriiklikes reformiprogrammides, riigipõhised ju-, juhised on samuti üks aspekt, mida peaksime arvesse võtma. ja just seetõttu on meil vaja igasugust majanduse kasvu analüüsist rohkem, kui me tahame, et Euroopa oleks innovatiivne ja maailma majanduse eesotsas, siis ei piisa sellest, et iga aasta korrutatakse, et liikmesriigid peaksid äh, Äh, konsolideerima, viima läbi struktuurireformi ja nii edasi, meil on vaja sellest analüüsist rohkem. kui me äh, iga-aastaselt äh, lihtsalt kehtestame riigipõhised juhised, aga neid ei rakenda, siis on jätkusuutlik majanduskasv, selle saavutamine on võimatu seetõttu me peaksime arutama seda, kuidas me iga-aastasele majanduskasvu analüüsile üldse läheneme, kuidas me seda läbi viime. me peame tuvastama need praktilised reaalsed programmid, millest ettevõtlus, teadusuuringud, noored kõige enam puudust tunnevad, paljud nendest, nende probleemidest tulenevad just meie töö ebatõhususest. näiteks Euroopa on ringmajanduses maailmas esirinnas, aga me ei ole siiamaani muutnud äh, seda määrust nii, et oleks võimalik sektoriteülene koostöö äh, ja uued ärimudelid. ning seetõttu on meie reageerimisvõime aeglane ning teised äh, maailma osad jõuavad meist ette. ning see ei puuduta mitte ainult ringmajandust, vaid ka teisi sektoreid, need liiguvad Euroopast seetõttu eemale see on üks asi, mida me peaksime muutma analüüsi juures ning mis puudutab äh, riik, liikmesriikide seadusandluse taset, see on väga erinev, erinevad on piirangud ja, ja eeskirjad liikmesriikides ning need takistavad äh, innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu ning äh, jätkusuutlikku majanduskasvu. selleks, et nende väljakutsetega toime tulla, peaksid nad olema poliitikadokumendis paremini esindatud, ka majanduskasvu analüüsis paremini välja toodud ning just sellele me peaksimegi oma vastavas töös keskenduma. lisaksin veel paar sõna Euroopa Liidu eelarve kohta ja selle seotuse kohta riik, liikmesriikide eelarvetega. meil on vaja suuremat sünergiat mitte ainult poliitikavaldkondade vahel ja olemasolevate instrumentide vahel, vaid seotust ja sünergiat on vaja rohkem ka liikmesriikide eelarvete vahel selleks, et Euroopa Liidu eelarvest saaks seda lisandväärtust, et muudatusi liikmesriikides ellu viia. kui me tahame liikmesriikide tasandil kõike seda muuta ja kui me tahame tõesti tõelist ühtset turgu ning tahame luua parema ettevõtluskeskkonna oma ettevõtjatele, siis me peaksime ühtlustama ka oma eelarveid. ning küsimus on siinkohal kas me iga-aastases majanduskasvu analüüsis käsitleme neid teemasid, kas me kutsume liikmesriiki üles äh, töötama välja äh, ühiseid lahendusi, mis oleks nähtavad ka riiklikes eelarvetes, et äh, eelarved oleksid seotud ka Euroopa Liidu eelarvega. kas iga-aastane majanduskasvu analüüs aastaks kaks tuhat seitseteist näeb midagi ette liikmesriikide eelarvete jaoks, kas see on selgelt liikmesriikid, liikmesriikidele ka välja öeldud, enne kui an-, majanduskasvu analüüsi neile tutvustatakse. just need küsimused peaksimegi endile e esitama selleks, et tulevikus seda menetlust paremaks muuta, aitäh! suur tänu, kas keegi veel sõna soovib? kui see nii ei ole, siis tuletaksin teile meelde, et muudatusettepanekute tähtaeg on üheksas jaanuar ning hääletame komisjonis kahekümne viiendal jaanuaril. järgmine päevakorrapunkt käsitleb majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja majanduskasvu analüüsi tööhõive ja sotsiaalaspekte. raportöör proua Nirjada on palunud selle päevakorrapunkti edasi lükata. seega tegeleme sellega mõnel tulevasel koosolekul. nüüd jätkame hääletustega proua Holmeier on palunud, et alustaksime päevakorrapunktist kolmteist. riiki sisenemise, riigist lahkumise süsteemi, EES-süsteemi loomine, äh, lahkumisandmete, sisenemisandmete registreerimiseks ning tingimuste kindlaksmääramine kõnealusele süsteemile juurdepääsuks õiguskaitse eesmärgil kas me oleme hääletamiseks valmis? juhin hääletust esimest korda, nii et palun olge kannatlikud, võib-olla juhtub mõni viga sisse tulema. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. peame seda kontrollima. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja heaks kiidetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kaks, poolt, vastu, ära, vastu, võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, siin on suuline muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt kas keegi soovib seda ette lugeda, palun? kes poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, see on kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd hääletame põhjenduspunkte, muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd hääletame plokina muudatusettepanek kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist, seitseteist ja kaheksateist, kolmteist kuni kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Mu-, muudatus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks see on tagasi võetud. nüüd muudatusettepanekud kuus ja seitse plokina. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ning lõpphääletus, see toimub elektrooniliselt, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud üheksateist poolt, üksteist vastu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 So the next vote is I... järgmisena hääletame põhi-, päevakorrapunkti number üheksa, globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine Comunidad Valenciana Automotive Hispaania. raportööriks on härra Esteban Pons, aga kuna teda ei ole, siis jätkamegi hääletusega. muudatusettepanek üks. vabandan, alustame siiski artiklitest, jätkame jätame selle osa lõpuks. lõige üks, muudatusettepanek kuus. kes on poolt? vastu? palun tõstke käed, käed kõrgemale, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? hääletusnimekirjas on üks muudatus, hääletame artikleid ja lõikeid. preambulit hääletame lõpus, kõigepealt hääletame artikleid. muudatusettepanek seitse, kes on poolt tehti ettepanek, et äh, hääletame uuesti muudatusettepanekut kuus, äh, kuna teatav ebaselgus selles osas oli muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, hääletame preambulat. So I learned that you have to take this out of the folder. tuleb välja, et äh, paberid tuleb kausta vahelt eemaldada, muudatusettepanek üksteist ja kaksteist hääletame plokina. Amendment eleven and üksteist ja kaksteist plokk hääletame plokina, see on selge ju, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist seitseteist ja kaheksateist. kõneleja vabandab, seitseteist ja üheksateist hääletusnimekirjades osades on see juba sees, osades ei ole, siin on kompromiss, mis hõlmab seitsmeteistkümnendat ja üheksateistkümnendat, usutakse, et äh, abikõlblikkuse lävendite laiendamine, eriti võttes arvesse VKE-sid tööandjatena, äh, annab võimaluse, äh, annab rohkem võimalusi ja seda peaks hindama juhtumipõhiselt, põhjalikumalt selleks, et äh, moonutatud äh, globaliseerimisega kohanemise fondi kasutust välistada. kahe, kahe, kakskümmend üheksa töötajat, kahesaja viiekümne, kakskümmend üheksa äh, ettevõtet, kakssada viiskümmend töötajat, nende hulgas ka äh, Comunidad Valenciana Automotiiv. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. keegi tahtis kontrollida, kas kakskümmend, kas kontrollime, kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. see oli tagasi lükatud, äh, üksteist poolt, kakskümmend vastu, üks erapooletu. nüüd preambul. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis poolt, vastu. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd elektrooniline hääletus, äh, raport tervikuna, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. raport on vastu võetud. Next is um, EU fund järgmisena Euroopa Liidu vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks, proua Kardia Zabal, kas soovite sõna? ei soovi. selge, jätkame siis hääletamisega. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu? kordame, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud. muudatusettepanek kaheksateist. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, neliteist poolt, neliteist vastu. viisteist poolt äh, siiski, nii et vastu võetud muudatusettepanek üheksateist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tundub, et on vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend langes ära, kakskümmend üks langes ära siis on meil kompromissettepanek üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, elektrooniline kontroll. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud neliteist poolt, kolmteist vastu. viisteist poolt, kolmteist vastu. muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. muudatusettepanek kolm. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt ei, see langes ära, neljas langes ära, nii et viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletus, arvamus tervikuna muudetud kujul, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, kakskümmend üks poolt, viis vastu, kakskümmend kaks poolt, viis vastu, kaks erapooletut Next is implementation report. järgmisena programmi Loov Euroopa rakendamise aruanne, raportöör madam proua Moodi, kas soovite sõna? ei soovi. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kui soovite seda kontrollida, siis kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud. muudatusettepanek number kaks, hääletamine on alanud. I am sorry, we have to reopen the vote alustame hääletamist uuesti, palun hääletage uuesti. muudatusettepanek kaks. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kolmteist poolt, kaksteist vastu, neli erapooletut. seega on see vastu võetud. see oli siis muudatusettepanek kolm, jätkame viis poolt, vastu erapooletud. palun tõstke oma käed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. mu-, muudatusettepanek kaksteist poolt, see langeb ära, ütleb kõneleja muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletus arvamuse kohta tervikuna. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend viis poolt, kolm vastu, üks erapooletu. järgmisena programmi Kodanike Euroopa rakendamisaruanne, härra Kristoforu on arvamuse koostaja, teda ei ole siin. alustame muudatusettepanekutega neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek viis tagasi lükatud, viisteist vastu, kaksteist poolt, üks erapooletu. muudatusettepanek seitse, kes on poolt? Amendment number two, those muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud tagasi lükatud. kas tahate kontrollida? hääletamine on alanud. vastu võetud viisteist poolt, kaksteist vastu, üks erapooletu. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes poolt hääletas vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt ei, see ei lange ära, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kuusteist. keegi soovis, et kontrolliksime, seega kontrollime seda hääletamine on lõppenud ja vastu võetud viisteist poolt, kaksteist vastu. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksateist ja kakskümmend on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli, kakskümmend viis, kakskümmend kuus on identsed, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek üks, raportööri muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, vastu võetud, vabandab kõneleja kakskümmend seitse, kontrollime seda elektrooniliselt. see oli tagasi lükatud, viisteist vastu, üksteist poolt. suur tänu! muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanekud kolmkümmend, kolmkümmend üks on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, ta-, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, poolt see langes ära, kolmkümmend kuus langes ära, kolmkümmend seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ning elektrooniline hääletus, lõpphääletus, arvamus muudetud kujul, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks poolt, viis vastu, kaks erapoolt palju õnne raportöörile ja kõigile teistele raportööridele ka. So item number fourteen neliteist äh, päevakorrapunkt, ümberpaigutasime taotlused, komisjon, raportöör on härra Fernandes. Can we Can we please have uh, a little bit more quiet? Thank you. Mr Fernandes, the floor is yours. Teil on sõna, härra Fernandes. ümberpaigutamise taotlused komisjoni puhul. aitäh, härra juhataja. ümberpaigutamise taotlus kolmkümmend üks, see on kaheksasada Ähm, üheksasada, kaheksasada viiskümmend kuus ähm, miljonit, see on globaliseerumisega kohatamise fond, seda me just hääletasime ja see puudutab siis meie finantspanust ja, ja palun, et kiidaksite hi-, heaks selle ülekande. kas te tahate seda eraldi teha. hääletame siis elektrooniliselt seda, äh, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud. järgmine kolmkümmend kuus. see on seitse koma viis miljonit, äh, tegemist on ainult makse assigneeringutega. Need on siis äh, rahutagamisinstrumendist koos mm, tu-, tuumajulgeoleku äh, instrument ja, ja soovitan teil heaks kiita selle ümberpaigutamise. aitäh ja hääletus alanud hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud seitseteist poolt, kaks vastu, üks erapooletu. ja viimased kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa ja hääletame plokina muudatusi, ümberpaigutamisi kolmkümmend seitse kuni kolmkümmend üheksa, tegemist on kokku kaheksakümne viie miljoni euroga äh, Äh, mis on ette nähtud äh, humanitaarabiks Jordaaniale, Süüria pagulaste jaoks kakskümmend miljonit, äh, Tšaadi ja jaoks seoses põua ja üm- ja rahva kodust lahkumisega, kuna ja Mosuli jaoks nelikümmend viis miljonit, ma soovitan need plokina heaks kiita ja soovitan äh, ma soovin kõike head ka üksuse juhile äh, Tšpatšile, kes ähm, lahkub meie hulgast, kuna ta läheb äh, väljateenitud pensionile. selle kuu lõpus läheb ta pensionile ja me soovime teda tänada tehtud töö eest bon,. hääletus on alanud kõigi kolme viimase ümberpaigutamise kohta. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud. järgmiseks eelarve muud jaod. härra Depree, palun. aitäh, härra juhataja. esimene, äh, see puudutab Euroopa Parlamenti ja number on siis C kaheksa kaks tuhat kuusteist, me oleme kõik pannud kokku kõik äh, kasutamata äh, kulukohustused äh, ja see on täiesti kooskõlas sellega, mida me teeme teistel aastatel, oleme teinud kahe tuhande eelnevatel aastatel oli ka siin see suurusjärgus seitsekümmend, kaheksakümmend miljonit ja see on puudat-, puudutab äh, näiteks Adenauri maja. mul siin vastuväiteid ei ole ja soovitan heaks kiita. So let's do that electronically. teeme seda elektrooniliselt, hääletame elektrooniliselt. härra Manka, palun. Samozrejme, že budeme hlasovať. Aitäh, jah, me loomulikult hääletame selle ümberpaigutamise poolt, meil ei ole mingit muud alternatiivi, aga eelarve koostamise alguses me ütlesime, et me teame algusest peale, et umbes seitsekümmend miljonit on ähm, meil ja me räägime siin nüüd viiekümne kolmest koma viiest miljonist ja kui me lisame kõik need, siis on tegemist üle viiekümne miljoniga ja me oleme ja oli ka teisi ümberpaigutamisi, mis äh, juhatus otse heas, heaks kiitis. Neil on see õigus olemas, aga niimoodi läheb kaduma läbipaistvus ja selline e lähenemine eelarve koostamisele ei ole läbipaistev. miks me oma tulevastesse eelarvetesse selliseid asju kohe algusest peale ette ei näe, meil võiks need vahendid olla varem olemas ja me saaksime niimoodi äh, kulusid kokku hoida, kui me ei maksaks intresse, kui me teeme seda läbipaistvamalt, siis me saame rohkem raha kokku hoida. ja Euroopa Parlament ei ole siin olnud just e-, eeskujulik eelarve koostamise osas. kas keegi soovib veel sõna, enne kui me hääletame, hakkame hääletama sel juhul? hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud, kaksteist, kaheksateist poolt, kaks vastu, üks erapooletu. härra Depre. järgmine on siis Euroopa Kohus. teine ümberpaigutamine puudutab Euroopa Kohut, INF kaheksa, kaks tuhat kuusteist, tegemist on kahe miljoniga, mis on mida, mis paigutatakse teisele eelarvereale ja need vahendid on jäänud kasutamata sellepärast, et üks kohtunik ei saanud tööle asuda ja niimoodi sellest vahend, nendest vahenditest on võimalik eh, rahastada eh, kohtuhoone laiendamist. kas on vastuväiteid? kui vastu võetud ei ole. kas me peame hääletama või ei pea hääletama, küsib härra Depree. kui vastuväiteid ei ole, siis äh, loeme selle heakskiidetuks. ja järgmine on Kontrollikoda V äh, kaldkriips A B kolmteist T kuusteist, tegemist on kolmesaja kahekümne miljoni euroga, mis on ette nähtud selleks, et rahastada ühte uut projekti mille pealkiri on CA kolmkümmend kuus miljonit on selle jaoks ette nähtud. ma arvan, et probleeme siin ei ole ja ma arvan, et vastuväiteid meil ei peaks olema siin, sest minu meelest me ei pea seda üldse hääletama. härra Sarvamaa, ma pean küsima, kas on vastuväiteid ja vastuväiteid ei ole, seega loeme heakskiidetuks. härra Debre, jätkan Euroopa välisteenistusega kellel on äh, ümberpaigutamine üks miljon kolmsada äh, tuhat, mis äh, tulenevad palkadest ja muudest tasudest, need tuleks ümber paigutada eelarvereale, millega soovi-, mille eesmärgiks on parandada kommunikatsiooni krüpteerimist, parandada infoturvet, mis on äärmiselt oluline Euroopa välisteenistuse jaoks, mul vastuväiteid ei ole ja ma arvan, et äh, kui vastuvõtjaid ei ole, siis me ei pea siin seda hääletama. heaks kiidetud, ütleb härra Sarvamaa, järgmine ja viimane on komi-, regioonide komitee, tegemist on äh, muudatusega ametikohtade loetelus, see puudutab äh, nelja ame-, ametniku koha muutumist äh, neljaks äh, AD kuueks ajutise ametnike kohaks, mis äh, vastab äh, ametikohtade loendile ja ma teen ettepaneku see heaks kiita, meil ei ole vaja hääletada. härra Sarvamaa, ma vastuväiteid ei näe, nii et loeme kinnitatuks. aitäh. ja järg-, viimane punkt, mida pidime hääletama, puudutab kinnisvarapoliitikat, aga kuna siin ei ole mingeid taotlusi selle kohta, siis äh, kuulutan hääletuse lõppenuks. ja järgmine päevakorrapunkt on siis meil koos eelarve komi-, kontrollikomisjoniga, me arutame Euroopa Liidu üülar-, üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju, äh, see arutelu algab kell kaksteist, nii et äh, selle ajani on koosolek peatatud, aitäh!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

Mm-hmm.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

Welcome to the joint meeting of the budget. tere tulemast äh, eelarvekomisjoni ja eelarve kontrolli komisjoni äh, ühisele koosolekule. ja me räägime täna väga tähtsast teemast, milleks on finantsmäärus. ja nüüd siis ma annangi kohe sõna eelarve komisjoni esimehele proua Kresslale. aitäh selle ühise koosoleku eest, mis tulevikus saab toimuma tihemini, kuna me oleme kokku leppinud, et kodukorra reegli viiskümmend viis kohaselt me teeme koostööd, et meil on ühised koosolekud ja arutelud osade punktide osas ja mina, meil on üks äh, teema siin, mm, kolleeg Ashworth siin ka äh, osaleb koos minuga siin eelarve kontrolli komisjoni poolt ja äh, komisjoni esimeeste konverents kahekümne teisel novembril tegi ettepaneku või nõustus eelarve kontrolli komisjoni ja eelarve kontrolli komisjoniga äh, nende komisjonide pädevuste jaotuse osas ja meil on selle kohta ka vastastikuse mõistmise memorandum koostatud. ning pärast seda tuli üks väike muudatus, kuna ITRE ja TRAN palusid äh, pädevuste jaotuse osas muutust, aga see puudutab ainult omnibussi, millega peavad tegelema mõlemad äh, komisjonid. ja selle memorandumi lõplik versioon on äh, komisjonide esimeeste sekretariaadi käes memorandumi sisu kohta. komisjoni omnibussi ettepanek koosneb kahest peamisest osast. kõigepealt eelarvemäärus, see on äh, osa üks, selle kohta on meil kodukorra reegel viiskümmend viis koos mm, eelarve kontrolli ja eelarve kontrolli komisjoniga ja teine osa äh, sektori spetsiifilised määrused meie tegeleme siis äh, osaga üks, Regi, Empl, ITRE ja TRAN on äh, kaasatud äh, vastavalt artiklile viiskümmend neli ja tegelevad Omnibussi vastavate osadega vastavalt osale kaks ja siis meil on vastavalt artiklile viiskümmend neli teatavad eriõigused, meil on pluss-pluss menetlusega siin tegemist ja selle osa osas, mille eest nad vastutavad, on neil siis tõesti ainupädevus, nii et me ootame nende komisjonide äh, raportid ära ja me ei hääleta nende üle, vaid me nõustume nendega ja triloogi puhul siis äh, peavad nad ise autonoomselt ja paralleelselt läbirääkimisi äh, osa üks osas ja parlamendi seisukohtade sidusust tag-, tagatakse niimoodi, et meil on pidevad kohtumised, meil on äh, sidususe foorum ähm, ja selles siis osalevad eelarve kontrolli komisjon ja kontrollikomisjon ja vastavate komisjonide raportöörid. sidusus on äärmiselt oluline ja koos ja äh, siis eelarve komisjoni esimees ja äh, Eh, kont-, eelarve kontrolli komisjoni esimees ja ülejäänud eh, komisjonide esimehed on osa eh, sellest protsessist, me üritame tõesti võimalikult tihedat koostööd teha ning lisaks sellele on võimalik teha arvamusi vastavalt artiklile viiskümmend kolm, mille üle siis vastavates komisjonides hääletatakse, nagu tavaliselt ka kont-, eelarvekomisjon ja kontrollikomisjon võivad vastavate omnibussi osade kohta teha äh, muudatusettepanekuid, mille eest vastutavad teised komisjonid. seni on ainult äh, olemas selline äh, ajakava, mille osas me oleme äh, tööd koordineerumid, toimub üks kohtumine järgmisel esmaspäeval, kui soovib koha, sinna kohale tulla, siis palun tehke seda, meil on mõningad orienteeruvad andmed ka meil on workshop kontrollikomisjonis, millele on veebruari lõpus, kuhu kutsume ka eelarvekomisjoni ja üheksandal märtsil esitame raporti ettepaneku ja märtsi lõpus läheb see tõlkesse ning märtsi lõpus komisjonides äh, ka arutatakse seda raporti eelnõu ja siis meil on ühine arutelu jälle ja mai alguses tuleb ühine äh, hääletus. me loodame, et triloogi läbirääkimised saame lõpetada enne suvepuhkuse algust. septembri alguses, kui kõik läheb hästi, on võimalik kompromissteksti ühiselt äh, hääletada eelarvekontrolli ja eelarvekomisjonis ja siis minna sellega täiskogule, et see saaks äh, ja peaks jõustuma siis ähm, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta algusest ning jaanuaris kaks tuhat kaheksateist tahab komisjon tulla välja ettepanekuga e, e, e, eelarvemääruse äh, muutmise kohta, nii et ajakava on väga tihe, aga see on ainus võimalus, kuidas praeguse programmperioodi jooksul üldse midagi saavutada, nii et seetõttu ma palun, et kõik äh, komisjonid võimalikult kiiresti koostaksid oma arvamused, mul on see, teada see, et äh, mõningate komisjonide jaoks võib olla tegemist kiusatusega, et äh, komisjoni ettepanekule vastatakse kahe tuhande muudatusettepanekuga, see ei oleks aga hea mõte, nii et kui me suudame seda takistada, siis me ei tohiks seda teha kui ähm, tehakse koostööd, siis on hästi, aga kui mitte, siis tuleb need asjad lihtsalt välja, et kui me tahame mõjutada praegust äh, perioodi, siis me peame pidama kinni ajakavast. see on tõsiasi. me üritame selle välja pakutud meetodiga hakkama saada, sest ma arvan, et parlament äh, ei tohiks äh, nurjata lihtsustamisettepanekuid. kaasraportöör ja mina oleme tööga juba alustanud ja ma tahaks, et kolleeg Ashford äh, nüüd äh, eelarve kontrolli komisjoni raportöörina võtaks ise sõna, palun, Richard. <clears throat> suur tänu Äh, mul on hea meel, et olen sellel, äh, selles vallas ka kaasraportööriks ja et usaldate, usaldasite selle töö just mulle. mõned märkused minu poolt, äh, toetan kõike seda, mida Ingeborg juba ütles. nagu ta just ütles, siis see, et nii paljud komisjonid selles töös osalevad, tähendab, et tegemist on väga keeruka ettevõtmisega. Ingeborg just rääkis, kuidas me oleme plaaninud oma edasise koostöö et see oleks võimalikult sidus. vaenlaseks muidugi siin jääb alati aeg, me oleme paika pannud väga ambitsioonika programmi, oleme rääkinud sellest, et äh, raporti ettepanek oleks valmis juba enne suvepuhkust, see on väga ambitsioonikas, see on küll saavutatav, aga me peame lootma teiste heatahtlikkusele ja koostööle ja muidugi püüame edasi minna selle tööga võimalikult äh, ühtselt, aga muidugi räägin seda juttu ka teistes komisjonides, rõhutan seda, et tegemist on ambitsiooniga programmiga ja meil on vaja äh, kõikide poolset tuge ja abi selle saavutamiseks ning lõpetuseks minu viimane märkus. kui me tahame, et äh, sellest raportist jääks sidus üldmulje, siis üks põhimõte, mida me peame rõhutama, on lihtsustamine lihtsustamine on äh, komisjoni jaoks väga oluline teema, nende prioriteet ja ma toetan muidugi seda igati, julgustan seda nii palju kui võimalik ka kasutama, aga sellega kaasneb oht, et äh, me kaome üksikasjadesse ja kaotame silmist selle laiema, äh, suurema eesmärgi, mida, mille poole me tegelikult püüdleme. sellepärast ma tahan, et kõik kogu koostöö seda silmas ka peaks ja muidugi tervitan kolleegide ettepanekuid, kuidas seda siis saavutada. aga suur tänu ja ootan juba huviga meie koostööd. aitäh! aitäh! ei ole aga eriti lihtne nii keerukas tekstis üritada midagi lihtsustada ja nüüd esimeste artiklite lugemisel me nägime, et äh, sõnastuse osas ei ole asi nii, et äh, võiks tingimata seda lihtsustada, nii et me peame olema ambitsioon, ambitsioonikamad ja mõningaid sõnastusi tõesti siin muutma. meil on olnud esimene koosolek äh, komisjoniga ja me tegime juba mõningaid ettepanekuid ja kindlasti tulevad ka mitteametlikud dokumendid, me peame asjade üle järele mõtlema, mõningaid asju on kindlasti võimalik paremini sõnastada nii et vähemalt ametnikud, kes peavad selle asjaga tegelema, ei peaks teksti mitu korda lugema. see oligi minu poolt kõik, aitäh. okei okay,, thank you um,. Ma... olgu, suur tänu teile, proua esimees ja proua raportöör, kaasraportöör. nüüd annan ma sõna eelarvekomisjoni liikmetele, et me saaksime arvamusi vahetada härra Manga. Ďakujem, pán predseda. aitäh, suur tänu, härra esimees. ma püüan rääkida menetlusest ja mul on ka mõned sisulised märkused kui me tahame saavutada kokkuhoidu ja parandada institutsioonide vahelist koostööd, millest me oleme ju aastaid rääkinud, siis tuleb sellesse töösse haarata kõik institutsioonid. aga see ei õnnestu, kui äh, nende töötajad ei ole motiveeritud. juhul, kui on võimalik näiteks ühel institutsioonil anda oma töötajaid teisele, siis oleks seegi ju äh, võimalik teine institutsioon lihtsalt äh, maksaks siis nende töötajate palga ise kinni, aga selliseks vahetuseks oleks vaja rohkem motivatsiooni. mis puudutab ajakava, siis Regi ja Agri komisjonid äh, kulutavad kindlasti rohkem aega. ma ei usu, et neil õnnestub jaanuari lõpuks oma arvamus koostada. miks me ei võiks siis anda neile kuu aega aega juurde, et nad tuleksid ajaga välja? veel üks asi. eelarvereeglite lihtsustamine on kindlasti oluline, see aitab kulusid vähendada ja võimaldab töötada ka kiiremini ning väiksema veamääraga. aga me peame endale selgeks tegema ka selle, miks praegune rakendustöö on nii aeglane see aeglus on kaasa toonud äh, ka suuri majanduslikke kahjusid, majanduskasvu ei ole, uusi töökohti pole. meil on vaja aru saada, miks ja võib-olla alles siis äh, reegleid asjakohaselt muuta. lihtsustamine on võimalik ka nii, et me lihtsalt vähendame lisakontrolle minu meelest ei ole vaja nii palju kontrollimehhanisme ja protseduure ja kui neid oleks vähem, siis oleks jällegi meie töö odavam ja kulgeks lihtsamalt. me peaksime vaatama, kas meil on mingeid uuringuid, mis näitavad, et lisakontrollid tegelikult ei muuda meie tööd tõhusamaks. võib-olla on meil selle kohta tõendid täitsa olemas või on tõendeid selle kohta, kui palju rikkumisi kontrollide käigus üldse avastatakse. kui neid tuvastamisi või avastamisi on väga vähe, siis ei tooda kontroll ju kokkuvõttes mingit lisaväärtust. veel üks asi. kui me kombineerime Euroopa tõukefondide investeerimisfondi raha ja äh, kui me kasutame Euroopa strateegiliste investeeringute fondi, siis me teame ju, et EFSI peaks olema fond, mille olemasolu eesmärk on anda raha ainult siis, kui mitte mingit muud rahastust ette näha ei saa. EFSI võimaldab Euroopa Liidul anda tagatisi projektidele, mida muidu ei tagataks ning seetõttu ei saa me Euroopa Komisjoni lähenemisviisist päriselt aru kui siin öeldakse, et me peaksime igal juhul rahastuse äh, välja tooma mõle-, rahastuse pakkuma mõlemast fondist, ma ei saa sellest aru ja ma ei nõustu sellega. meie seitsmeaastases finantsraamistikus äh, on mitmeid puudujääke, me püüame praegu seda finantsraamistikku muuta ja parandada ja püüame tagada, et kui kuskilt tekib mingisugune ülejääk, näiteks keegi maksab mingeid trahve äh, Äh, siis äh, me võime äh, seda raha kasutada ja liikmesriigid ei pea selle võrra rohkem maksma. Need on lahendamata küsimused ja lahendamata küsimusi on ka teisi. ma arvan, et täpsemalt saame me nendest küsimustest rääkida hiljem, aga ma tahaksin praegu öelda ikkagi seda, et ajakava tuleb muuta sest teistel komisjonidel, Regil ja Agril ei ole muidu lihtsalt piisavalt aega, et oma arvamus äh, kvaliteetselt koostada, aitäh. aitäh, härra Kair. aitäh. mul ei ole selle teemaga nii palju kogemusi kui sul, Inge, aga kui me viimane kord sellega tegelesime, siis ma olin su variraportöör ja Jan Mulder äh, oli liberaalide vabri raportöör ja meie kolmekesi kohati äh, siis veetsime pärastlõunaid teiste institutsioonidega, pidasime läbirääkimisi asjade üle, mis meie jaoks olulised olid. ma ei ole seal seda teemat nüüd äh, põhjalikult äh, läbi vaadanud, aga minu küsimus puudutab poliitilist hinnangut, et kuivõrd parlamendi vanu äh, soove on arvesse võetud komisjoni ettepanekus? ja kas sul on juba viiteid selle kohta, vihjeid selle kohta, kui ähm, vastutulelik võib äh, nõukogu olla selles voorus. ma mäletan, et kui meil oli finantsinstrumentide alane arutelu, siis neil, nad olid väga tõrksad, aga nüüd meil on olnud äh, mõningaid kogemusi ja ma pean ütlema, et asi ei ole nii hea, kui äh, seda meile üritati näidata aastatel kaks tuhat kolmteist ja neliteist, äh, see ei toimi nii hästi ega ei ole finantskontroll nii hästi tagatud, aga küsimus on siis selles, et kas komisjoni äh, ettepanekus on seda, sellele mm, sobivalt reageeritud, adekvaatselt reageeritud ja kas nõukogu võiks olla valmis läbirääkimisteks. ja teine küsimus puudutab äh, eelarve satelliite, nagu president Artüi seda, esimees Artüi seda nimetab, mis ühelt poolt seovad Euroopa vahendeid, aga teiselt poolt eh, Euroopa Parlamendi kontroll nende vahendite kasutamise osas on vähenenud. ja kolmas küsimus puudutab eh, tulemuspõhist eelarvestamist. Kristiina Georg-, Georgieva äh, minu meelest väga tänuväärsel määral äh, pühendas sellele väga palju energiat, et äh, soovitakse parandada äh, tulemuslikkust, ma tahaks küsida, et kui palju on selles näha ka eelarvemääruse eelnõus ja viimane asi on asi, millega parlament pidevalt tegeleb, liikmesriikide aruande kohustuslikkus. me oleme võidelnud selle eest, aga edu me saavutanud ei ole ja minu küsimus on, et kas me paneme selle jälle päevakorda? mina toetaks seda väga, aga ma ei tea, kas äh, see ennast ära tasub. kas te tahaksite midagi lisada, aga härra Tarand? Thank you, Mr President. I am absolutely um, fascinated that we are going to tackle this enormous problem to get better rules, more clear and sometimes perhaps more simple mõned äh, nendest ettepanekutest on kindlasti olulised juba sellepärast, et toovad kaasa rohkem lihtsust ja lihtsustamine on meie eesmärk, aga ähm, teisest küljest on see küsimus keeruline, sellepärast et sellesse on hõlmatud mitmed institutsioonid ja Euroopa Parlamendi erinevad äh, komisjonid. me ei tohi unustada äh, seda kartmatuse põhimõtet reeglid on tehtud selleks, et kõigil oleksid võrdsed võimalused ja reeglite jälgimine äh, on oluline, aga oluline on ka see, et meil oleksid ühised huvid, sest siis on suurem motivatsioon reegleid järgida. seetõttu ma nõustun raportööriga tema püüdlustes lihtsustamise poole ja ka selle poole, et see süsteem oleks õiglasem, et see lõpptulemus, mille me saavutaks, saavutame, oleks kõigi suhtes õiglasem ma tahan omalt poolt selles töös kindlasti võimalikult palju osaleda ja tahan ka seda, et eelarvekomisjoni ja eelarve kontrolli komisjoni liikmed teeksid koostööd, kuigi mõnikord need isikud kattuvad, kes seda tööd teevad. ma olen huvitatud tõhususest ja võib-olla võiksime lihtsalt koma õigesse kohta panna. üks Tšingis Khani kindral mõisteti kord surma ja Tšingis Khan Khan Äh, kirjutas siis äh, armu anda, mitte hukata, kuid unustas õigesse kohta koma kirjutada ja meie siis äh, pangem see koma õigesse kohta, aitäh. aitäh, härra Tarand. jah, ka mina olen nüüd sõnasoovijate nimekirjas ja tahaksin omalt poolt juhtida tähelepanu ühele olulisele asjale. ma usun, et see on ka täiesti teostatav finantsmääruse ümbervaatamisel ja selleks on just nimelt äh, kontrolli ja maksete äh, kava mitmed Euroopa talunikud, õigemini paljud Euroopa talunikud kõikjalt Euroopast on äh, rääkinud, kui oluline see on ja sellepärast ma seda ka mainin. me peame tooma öö, ähm, omalt poolt kaasa hästi konkreetsed tulemused. me peame saavutama konkreetsed tulemused nende muudatustega, sest muidu ma ei taha küll öelda, et me kukume läbi, aga, aga muidu me ei saavuta seda, mis vaja on. ja Euroopa äh, talunikud tõesti ootavad, et me tegutseksime. see on kõik, mida mina tahtsin lisada, aga võib-olla proua Kressler tahab vastata siis härra Ashford. aitäh, lugupeetud kolleegid ma tahaksin nüüd teie ootusi veidi alandada, et selle reformiga ja omnibusiga me lahendame ainult äh, mõned probleemid, loodetavasti see õnnestub meil. ei toimu mingit äh, Euroopa õigusriigi üldist muutmist. tulemuseks on lihtsustamine, aga küsimus on selles, et kelle jaoks. ja nii palju, kui ma näinud olen, see, millega me saame alustada, on see, et me mõningaid vast-, mõningad vastuolud oma reeglites kõrvaldame. kui me vaatame sektorimäärusi ja eelarvemäärust, siis äh, ma tahaks seal mõningaid asju kõrvaldada. kas see õnnestub, võttes arvesse seda formaati, mille me hädasunnil valisime, et äh, e-, komisjonid oleksid võimalikult iseseisvad, ma ei tea, kas see õnnestub. ma saan ainult öelda, et äh, me ei peaks kõike välja viskama, sest mõned asjad on ju tegelikult ka heaks osutunud. ja Omnibussi puhul meil on äh, tegemist sellega, et komisjon tõesti väga palju teeb promo ja see äratab tohutult, tohutuid ootusi, aga mina ei näe, et tekst sellele vastaks. ma tahaksin härra Mankale öelda, et komisjonid, nende ajakava on loomulikult sama nagu meil, et nende osa peab olema valmis märtsi lõpuks, märtsini on neil loomulikult aega sellega tegeleda seda ei ole nii palju kui meil, meie oleme selles mängus ju need lollid, kuna meil on väga palju vaja lugeda ja teha ja läbi töötada ja meil on kõige vähem aega, sellepärast et äh, erialakomisjonidel on suhteliselt väiksed osad, aga ma olen valmis äh, siin äh, üritama kõigega hakkama saada koos Richardiga, aga lihtne see ei ole. Jens esitas mõningaid küsimusi, kuna ta väga hästi asju teab, ma oskan seda hinnata, ja need pro-, probleemid, et kontrolle on vähem, tulen tagasi härra Manka juurde, jah, see on, aga meie kujutame endale ette seda, et need kontrollid oleksid tõhusamad. kontrollikoda ütleb alati, et meie kontrollid ei ole piisavalt tõhusad. ja äh, ebatõhusale kontrollile äh, täiendav ebatõhus kontroll lisada, äh, sellest ei ole mingit kasu. me ei, me peame seda Äh, aruandluskohustuse äh, äh, ahelat muutma niimoodi, et nad, et kontrollid muutuksid tõhusaks ja ma loodan, et võttes arvesse kõiki kogemusi, mis meil on, me seda ka suudame saavutada. parlamendi jaoks on oluline see, Jens, see on väga üllatav, ma ei tea, kas sa mäletad, see kaheteistkümnendikud osad, ähm, mis, äh, kui eelarvet ei olnud kinnitatud. Äh, me küsisime, et miks komisjoni lähenemine on selline, nagu ta on, sest äh, me, kui me saame põhimõtteliselt hakkama nende igakuiste osadega, siis ei ole meil eelarvet üldse vaja. ja me oleme näinud, et raportid me ei tea, millised on äh, need äh, toetuste reeglid täpselt, äh, kuidas need toimivad, me vaatame, millised on äh, ettepanekud ja millised on nende ettepanekute tagajärjed. minu mulje on, et eelarvemääruse mõningad osad on tehtud selliseks, et raha liiguks lihtsamini, aga mitte liikmesriikide vahel, vaid komisjoni ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, seal vähendatakse ka kontrollimiskohustusi ja öeldakse, et need auditid, mida teevad rahvusvahelised organisatsioonid, neid peavad kõik aktsepteerima. sellega ma saan nõus olla, aga ma ei saa sellega nõus olla igal juhul, kui meil on mingisuguseid õigustatud põhjuseid kontrollida, mis toimunud on, kui tegemist on mingi skandaaliga aga seda on võimalik reguleerida. liikmesriikide aruandekohustus, äh, see on omnibusis, midagi on tehtud seal kontrolliametite puhul, on olukorda parandatud, aga me peame veelgi üritama olukorda parandama. EFSi osas on tegemist eraldi määrusega, ma arvan, et äh, eelarvesatelliitide teema me peame veel tõstatama, et millised on need eelarvevälised asjad ja komisjon on osa meie nõudmistest arvesse võtnud, aga mitte kõiki ja ma arvan, et me peame tööd jätkama. et võib-olla näiteks äh, nõukoguga me peame siin äh, tõesti natuke raksu minema ja oluline oleks, et variraportöörid, kes selle teemaga tegeleksid, äh, varuksid ka aega selle jaoks. aitäh, härra Ashworth, palun. jah, <clears throat> thanks to colleagues for the suur tänu kolleegidele nende märkuste eest, minu jaoks olid need tohutult väärtuslikud esmalt adresseeriksin midagi seda, mida proua Kressle just ütles, meil võib tekkida ootuste haldamisega suuri probleeme. me ei kavatse ju uuesti nullist kogu seda tööd äh, alustada ja kõike ümber kirjutada, me ei soovi seda saavutada, aga äh, me saame muuta selle määruse selgemaks selgemaks nii selles mõttes, kuidas eelarvemenetlust meie oma süsteemides hallatakse siin Brüsselis, aga me saame luua tarbijasõbralikuma äh, meetodi, mida kasutada siis liikmesriikides. mis puudutab lihtsustamist, siis ma olen äh, juhatajaga täiesti nõus, olen kuulnud sama ka ise äh, põllumajandustootjatelt, aga kuulen seda iganädalaselt ka oma perekonna poolt. olen täiesti nõus sellega, et ligipääsu tuleb äh, suurendada, äh, takistusi vähendada ja me peame lähtuma siiski proportsionaalsusest, seda tuleb kindlasti arvesse võtta selles töös, aga mõni hoiatussõna siiski. me peame leidma äh, tasakaalu selle vahel, millele on kerge äh, ligipääs ja sellele, äh, mis tingimused selleks, äh, mis va-, vastavustingimused selleks on, me ei saa ju kõiki takistusi eemaldada, me ei saa auditeid täiesti kaotada, sest see oleks ju tegelikult tagurpidi minek, nii et me peame leidma mingisuguse väga hea tasakaalu nende kahe aspekti vahel, aga muidugi toetan ma kõike äh, Äh, mida juhataja ütles ning äh, muidugi äh, tulemuslikkus väga lihtne on sellest rääkida, aga tulemuslikkusele suunatud eelarvest, aga kui me mingisuguseid tulemusi ei saavuta, siis jääbki see lihtsalt, jääbki, jäävadki need lihtsalt tühjadeks sõnadeks. ning mis puudutab härra Panka kommentaari ajapuuduse kohta, siis see aeg jah, muidugi töötab meie vastu, eriti just selle konkreetse raporti puhul. muidugi oleks äh, suur kiusatus anda Äh, selleks rohkem aega, aga kui me seda teeme, siis äh, muutub olukord veel hullemaks ja sellepärast olemegi me seadnud sellise ambitsioonika eesmärgi. muidugi me kõneleme sellest veel raportööriga ja vaatame, kas saame selles osas midagi teha, aga igal juhul peame komisjonides äh, väga hästi koostööd üksteisega te tegema, et me su suudaksime õigeaegselt seda kõik saavutada, aitäh! tänan, kas kellelgi on veel kommentaare? Thank you very much, Chair. I just wanted to welcome. suur tänu. Äh, tahtsin äh, õnnitleda äh, parlamenti nende ambitsioonikate plaanide eest ja meie kavatseme komisjonis teha sama ja püüda välja töötada mingisuguse reaalse ajakava selleks, et detsembriks kokkuleppeni jõudmine oleks võimalik olen tänulik kõikide teie väga kasulike märkuste eest, tahtsin lühidalt vastata mõnele tõusetunud küsimusele. ka meie soovime alles jätta ekspost kontrollid ja jätkame äh, ka äh, kontrollide kulutõhususe jälgimist ning äh, seal, kus ei ole võimalik auditeid lihtsustada, jätame alles auditite õiguse ka institutsioonide jaoks. aga mis puudutab äh, ka äh, nõukoguga äh, läbirääkimisi, siis muidugi ettepanek on oluline nii lihtsustamise poolt, see on üks eesmärkidest, aga teine eesmärk, mida soovime saavutada, on paindlikkus. paindlikkus on komisjoni jaoks endiselt väga oluline küsimus, oleme mitmed olulised aspektid välja toonud, kasutamata eraldiste taaskasutamine ja nii edasi ja seda me soovime tungivalt saavutada, isegi kui see muudab läbirääkimised keerulisemaks. mis puudutab eelarvesatelliite, siis kõik eh, need, mis hiljaaegu on eh, loodud, püüame ne neid kuidagi struktureerida ja oleme need koondanud eh, rahastamise instrumentide ja eelarvegarantiide nime alla. oleme esitanud just ettepaneku selle osa restruktureerimiseks ning mis puudutab äh, liikmesriikide aruandluskohustust ja ühist va vastutust, siis me leidsime, et praegu ei ole hea aeg seda süsteemi reformima hak-, põhjalikult hakata, kuna me äh, läheneme ju rakendamisprogrammi äh, lõpuosale ning järgmise finantsraamistiku, mitmeaastase finantsraamistiku ajal vaatame põhjalikult läbi ka need reeglid Äh, küll aga tegeleme näiteks äh, täpsustus, täpsus, täpsustustega seal nende reeglite osas. me püüame seda määrust parandada, me ei püüa seda täiesti ümber kirjutada ja mis puudutab auditeid, siis äh, me püüame neid läbi viia nii, et mitte midagi olulist kaotsi ei läheks. see oli minu poolt kõik. Exactly tänan, tõlgid lahkuvad ühe minuti pärast, ütleb kõneleja, nii et kui raportöörid saaksid teha võimalikult lühidalt, äh, kui teil on midagi lõplikut öelda, siis palun tehke võimalikult kiiresti. härra Ashford, äh, jah, arvestades seda, et äh, tõlgid on veel siin, siis sooviksin teada, kuidas erinevates keeltes häid jõule soovitakse. väga kena Äh, ning lõpetuseks äh, võimalik, et meie järgmine kohtumine on Strasbourgis kaheteistkümnendal äh, detsembril esmaspäeval, aga see sõltub juhatuste, juhatusest ja kaasraportööridest, härra Albrecht ja Toma on praegu kohtumisel nõukoguga. ning palun teilt eelarve ja eelarve kontrolli komisjonil koos klaasika tõsta volinik Georgieva lahkumise puhul ning eh, seda pakume siin eh, ruumis